esimese riigiga ning kui minu riik Horvaatia äh, minu riik Horvaatia jätkab seda tööd ja ma olen kindel, et meil õnnestub head koostööd teha. ma kuulasin tähelepanelikult töökava esitlust ning ning ühtekuuluvuse teema on, saab olema väga tõsine ja keeruline uuele eesistujale. seoses põhja ja lõuna vaheliste erinevuste tasandamisega äh, kuulasin ma väga hoolikalt teie, teie mõtteid ning ma loodan, et teil saab edu olema. turvaline Euroopa on väga oluline, nii, ja siin tuleks tagada, et nii Rumeenia kui Bulgaaria saavad ühineda Schengeniga, ma loodan, et te aitate meil siin edasi liikuda. et ometi lõpeks see kahekiiruseline Euroopa. Teie prioriteetide hulgas nimetasite ka tugevat Euroopat, Euroopat, mis on ülemaailmselt partner teistele riikidele. see on väga oluline, aga siin kõige rohkem valmistab mulle rume, muret teie viimane punkt, ehk siis ühiste väärtuste Euroopa, millest te rääkisite. siin on mitmed küsimused, nagu te kolleegidelt kuulsite. on väga palju meeleavaldusi, proteste, palju roha, rahulolematust, ka Rumeenias ning eh, isegi on tekkinud oht õigusriigile teie riigis. Te märkisite, et õigusriiklus on subsidiaarsusküsimus Euroopa Liidus, aga sellega me leppida ei saa. kas te kuul-, võtsite kuulda, mida teie kodanikud meeleavalduste käigus ütlesid, kas te kuulasite seda, kas te kavatsete need muudatused ellu viia? kas te suudate tagada õigusriigi oma riigis, see oleks väga oluline. kolleeg Rodriguez, kaks minutit. Eh, tere tulemast, lugupeetud peaminister. Rumeenia eesistumine saab olema esimene, mis Rumeenial üldse ette on tulnud, aga see saab olema ka viimane eesistumine enne Euroopa Liidus toimuvaid valimisi ja seetõttu saab see olema ülioluline. Sibiu tippkohtumisele sooviksin ma sellepärast keskenduda, see on viimane võimalus meil sellel ametiajal luua teistsugune Euroopa, Euroopa kodanike jaoks. sellepärast räägiksin, mida me ootame ja mida me soovime. millist Euroopat me soovime Sibiu tippkohtumise abil saavutada? me arvame, et prioriteedid on teil paigas selleks, et oleks tugev nii-öelda ühtekuuluvus, kohesioon on muidugi võtmesõna siin, sotsiaalne, poliitiline, majanduslik ja nii edasi. ja sellest on võimalik arendada midagi ülimalt konkreetset. esimene on näiteks sotsiaalne sammas, milles, mida on võimalik konverteerida Euroopa õigus, õiguseks ja võimsateks rahastamisvahenditeks teiseks on kokkulepe mitmeaastase eelarveraamistiku osas, seal on põhiline murepunkt ühtekuuluvus. ja siin ei ole ähm, juttu mitte ainult Euroopa Liidust kui tervikust, aga ka euroalast. edasi on Euroopa piirivaldkond, loodan, et Rumeenia saab Schengenisse peatselt edasi on partnerlus kõikide meie ümbritsevate regioonidega, sealhulgas idapartnerlus. nii, ja kui me need kõik suudame ära teha, siis on meil võimalik ka tulemuslikult rännet hallata. ja kui meil selline Euroopa on, siis saab me, saame me olema ühtsed, ükskõik mis ka Brexitist saab nii et äh, või, äh, siin on võimalused. kolleeg Deva, üks minut. lugupeetud juhataja. Rumeenia eesistumine on turvaline nii-öelda kätepaar Brexitiga seoses. ma soovin, et Rumeenia peaminister oleks abiks meie peaministrile. kaks aastat tagasi me rääkisime, et Brexit saab olema lihtne. nüüd tuleb välja, et see on selline kuum kartul, mida kõik eh, püüavad veeretada üksteisele. Eh, see on tohutu suur suutäis mm, Theresa eh, meile ja mitte keegi ei taha sellega tegeleda. proua May ei taha ka väikelast koos vanniga välja selgita, välja visata, ta teab, et see on üks, üks tõeline äh, eh, plinder, aga ta tahab sellega lõpule minna, ta on nii-öelda kahe kõva kivi vahele jäänud. loodame, et mingisugune edu sellest tuleb. aitäh, kolleeg Uljaždovski, palun. koledzy, e, chcę życzyć pani premier jak najbardziej efektywnej e, lugupeetud äh, äh, president, head kolleegid, äh, sooviksin Rumeeniale tõhusat eesistumisaega ja kutsun teid üles rääkima eelkõige sellest kavast, siin on väga palju asju ära teha veel, eelarve vallas, Euroopa rändepoliitika valdkonnas ja nii edasi, siin on terve hulk tegevusi, mida eesistuja on kavandanud ühtekuuluvuspoliitika on äh, minu jaoks väga oluline teema, äh, minu jaoks prioriteet ja ma loodan, et Rumeenia näitab siin üles teatavat geopoliitilist tundlikkust just meie mandri äh, idapiirkonnas toimuva osas ja seoses Venemaaga endastki mõista, tuleb kinni pidada õigusriigi põhimõtetest, ka see on väga tähtis, aga head kolleegid, arvan, et peaksime Rumeeniale äh, soovima äh, edukat eesistumist, et nad tuleksid toime nende väljakutsetega, aitäh. Teile on üks küsimus, kas olete nõus vastama, kolleeg Nikolov? suur tänu juhataja. ei ole vähimatki kahtlust, et Rumeenia eesistumine saab olema päris parav proovikivi. väga raske on rääkida Euroopa tulevikust, arvestades näiteks kas või Brexitiga seonduvat. mõnede inimeste jaoks on aga väga lihtne irreaalset juttu puhuda ning see loogika vabadus, igasugune loogika puudumine avaldustes on äärmiselt äh, äh problemaatiline. loomulikult. Äh, te pidite küsima küsimuse. härra Jasdovskist ja vabandust, äh, siin on kaks inimest, kelle nimi on Nikolai, kes tegelikult saab siis sõna? ei, te palusite sõna, et küsida sinise kaardi küsimus. ehk äh, te peate esitama äh, kõnelejale küsimuse. kui teil pole küsimusi, ei, mul ei ole küsimusi äh, esitada praegu, siis läheme edasi kolleeg hökmark palun poolteist minutit. lugupeetud juhataja proua peaminister, minu meelest on lihtsalt suurepärane, et nüüd on eesistumine jõudnud Rumeenia kätte. see on näide sellest, kuidas või tõestus sellest, kuidas Euroopa on arenenud, aga teie olete need, kes peab sellest eesistumisest nii-öelda eduloo tegema. Teie ja teie valitsus peavad võitlema korruptsiooniga, täpselt sama asi, mida me eeldame kõikidelt teistelt valitsustelt. armu andmine korrupteerunud poliitikule põhjendades ülerahvastatust vanglates, see ei ole aktsepteeritav Euroopa Liidus. ja võitlus nendega, kes võitlevad korruptsiooniga, ei ole ka aktsepteeritav korruptsiooni dekriminaliseerimine või korruptantidele armu andmine, see ei ole aktsepteeritav. ma kuulsin seda, mida ütles Udo Pullmann. tema kaitses teid. ma ütleks, et see on häbilugu sotsiaaldemokraatide fraktsioonile, sellepärast et Udo Pullmann tõmbas niimoodi endale vee peale. Teie peate võtma endale vastutuse Rumeenia kaitsmisel sellepärast et meie arvates see on tegelikult proovikivi eesistumine, ärge seal eksige, sest vastasel juhul on väga öö, tõsine see lugu. härra Hökmart, te, te, Märkmark, teile on sinise kaardi küsimus, kolleeg Frantsuulika, palun. Stimate kolleeg, dar nu crede-. lugupeetud kolleeg. aga kas te seda ei pea häbiväärseks? et Joseph Dole on täna õnnitlenud Rumeenia presidenti Johannist, öeldes talle, et Rumeenia saab kindlasti olema, Rumeenia eesistumine saab kindlasti olema fantastiline, aga vabandust väga, meie teame kõik väga hästi, et eesistumisega tegelevad valitsused. kas ei ole naeruväärne, et kantsler Kurz andis eesistumise üle Rumeenia presidendile. see on lihtsalt äh, megaviga. palun, teile on sõna. lugupeetud juhataja, mul on tunne, et minu kolleeg läks sassi natuke nende asjadega, tal läks sassi. mina rääkisin korruptsioonist Rumeenias see on Veneetsia komisjoni äh, Transparency Internationali ja teiste materjalide põhjal. korrupteerunud politsei, poliitikutele armu andmine, noh, äh, Rumeenia välisminister äsja näiteks andis intervjuu BBC-le ja, ja teie räägite sellest, et eesistumine anti presidendile üle, no mina küll sellest eriti häiritud ei tunne. ma arvan, et me peame kõikide riikide suhtes kohtu ähm,, suhtuma võrdselt nii Rumeeniasse, Poolasse, Ungarisse, sellepärast et võimu kuritarvitamine on sama igal pool. aitäh, järgmisena kolleeg Fajon. lugupeetud peaminister. Te olete kohe oma eesistumise alguses saanud väga palju tähelepanu, aga ma arvan, et küll te tõestate ennast eesistumiste aja, eesistumise ajal. ma toetan teie prioriteete, eriti just nimelt Lääne-Balkanil. me, meil on vaja sellele regioonile anda positiivseid lugusid. põhjust on õnnitleda Makedoonia sõpru, kus on, tähendab, seoses selle hääletamisega nende parlamendis. ma loodan, et Kreeka parlament ka ütleb sellele jah. äärmiselt oluline on see oluline vaidlus ära lahendada. ma sooviksin kutsuda üles juhte ja eesistujat väga rangelt suhtuma nendesse püüdlustesse meie institutsioone mm, lõ- lammutada ja viha levitada Eu, siis ei ole enam Euroopat. loodan, et juhite Euroopat hästi. aitäh, üks minut äh,, kolleeg Tomaševitš. aitäh, härra proua juhataja. tegemist on esimese Rumeenia eesistumisega, mis langeb üsna keerulisele ajajärgule, kus me peame kokku leppima uues finantsraamistikus ja kus meist lahkub üks liikmesriik kui lisada veel Euroopa valimised, siis pannakse siin paika Euroopa Liidu lähitulevik. Rumeenia siseprobleemid, ma loodan, ei mõjuta negatiivselt edasipüüdlikku töökava. me ei tohi kaotada aega. seni, kui me räägime finantsidest ja poliitilisest kaardist, siis maailm paigal ei seisa. ka rändeküsimus ei oota. meil tuleb formuleerida siin oma seisukoht on hea, et Rumeenia eesistuja nende küsimustega tegeleda kavatseb. julgeoleku küsimus on samuti oluline. meil ei ole julgeolekupuudust, aga me, meil ei ole nii turvaline nagu varem, sest ründeid on järjest rohkem. piirikaitse peab olema meie prioriteetide hulgas. kolleeg Marinescu. suur aitäh! mul on ääretult hea meel et on võimalik käivitada läbirääkimised nüüd Rumeenia eesistumise ajal. ma juba töötan Rumeenia alalises esinduses ning jätkan tööd käimasolevate õiguseelnõudega. ma kavatsen kaitsta Rumeenia huve kõikides Ehm, käimasolevates eelnõudes ma ei saa nõustuda nende süüdistustega, mida me oleme kuulnud Aldelt. ma ei saa nõustuda ka sellega, et takistatakse rumeenlaste liikumisvabadust ning räägitakse ebaõiget õigusriigust. minu arvates ei peaks olema konsensust äh, õigusriigi ja muu taolise vastu. meil on vaja liituda Schengeniga, te peate ministrid saatma Euroopa pealinnadesse, et hääldataks selle liitumise poolt ja te peate olema üliettevaatlik, et keda te räägite, keda te saadate Rumeenia nimel läbi rääkima rahasid tuleb hästi kasutada, meil on Rumeenias vaja teid ja haiglaid ja nii edasi. Teie olete rumeenlaste poolel. Teil on vaja võita oma partnerite öö, poolhoid, poolehoid ja vaja on populaarsust mitte ainult Rumeenias, aga ka Euroopas. sinise kaardi küsimus, kas olete nõus? arvoisa puheenjohtaja. lugupeetud juhataja, ausalt öeldes ma olen pisut hämmingus. mitte ühtegi sõnavõttu ei ole me kuulnud ühest Euroopa kõige suuremast inimõiguste rikkumisest romidega seoses Teie olete Rumeeniast. kas, kas äh, asi on selles, et romidega on olukord paranenud või siis on, ollakse sii-, seda tüüpi keskustelus niivõrd viisakad, et tegelikult raskeid küsimusi ei püstitata üldse? jah, see on minu arvates ähm, küsimus, mis on äh, johtunud lugupeetud saadikud teadmatusest. tulge minuga kaasa Rumeeniasse, tulge minu regiooni, minu linna külla ja vaadake, mis seal tegelikult äh, toimub sellel teemal, millest te rääkisite. kolleeg Weidenholzer. austatud proua peaminister, iga aasta vahetub eesistumine Euroopa Liidus. see on täiesti tavapärane Euroopa tasandil. eesistumise ülevõtmine Rumeenia poolt on mõnes mõttes teistmoodi, sest esiteks tulevad äh, Euroopa Parlamendi valimised, sellega seoses on ajasurve ning ning äh, lisaks on tegemist olukorraga, kus Rumeenia äh, on olukorras, kus korruptsioonivastane võitlus on peatunud, nii komisjon leidis ning äh, väljendas muret ka õigusriikluse olukorraga seoses Rumeenias. nii et Rumeeniat hakatakse väga tähelepanelikult jälgima järgmise poole aasta jooksul. see annab muidugi ka võimaluse, riik saab näidata, et ta on suuteline oma siseprobleemid lahendama vastavalt kohustustele, mille ta võttis Euroopa Liiduga ühinedes. oleme veendunud, et Rumeenia suudab äh, viia asju edasi Euroopa Liidu tasandil ja oleme valmis teda toetama. Eh, aitäh, üheks minutiks saab sõna kolleeg Jurek. aitäh. enne kui ma oma sõnavõttu alustan, sooviksin öelda, et pärast härra Pulmani sõnavõttu kakskümmend minutit tagasi äh, soovisin Dajanilt artikli üksteist äh, äh, põhju-, artiklist üksteist tulenevalt sõna võtta, sest sellega keelatakse laim ja Udo Pulman rääkis rassistlikust valitsusest ja siin on küll tegemist vähese austusega selle parlamendi suhtes ja see tuleb härra Tajani poliitilise fraktsiooni poolt, mis on suurim fraktsioon, sellele oleks pidanud kohe reageerima seda ma soovisingi teha. teiseks, meil ei ole mingit õiguslikku alust, et mitte anda sõna kellelegi, kellel on äh, menetluslik äh, kodukorraline küsimus. härra Pullmann ei ole äh, ainus, kes siin sellisel viisil sõna võtab. nii et äh, kas äh, juhataja võiks härra Dajanile minu sõnumi edastada, härra Pullmann äh, kasutas lubamatuid väljendusi ja lisaks sellele ei antud äh, mulle sõna. nüüd alustan oma üheminutilist sõnavõttu. ei, ei, ei, vabandage. Te võtsite sõna siin ühel Äh, teemal, mis on seotud äh, president Tajaniga äh, ja mina edastan selle temale, aga sellega on teie sõnavõimalus praegu lõppenud, järgmisena saab sõna härra Andrei. aitäh lugupeetud äh, peaminister, tere tulemast äh, tagasi äh, siia kotta, räägiksin mitmeaastasest finantsraamistikust, nagu te teaksite, on meie seisukoht parlamendis selge, meil on tarvis ambitsioonikaid eesmärke, et saavutada kestliku arengu eesmärke, et võidelda kliimamuutuste vastu ja sotsiaalse ebavõrdsuse vastu ja sellega on tarvis äh, kohast üleminekut ja meie majandusmudeli ümberkujundamist ja peab olema selge, et ilma äh, piisavate vahenditeta ei suuda Euroopa äh, Parlament seda kõike tagada, kuid ma näen, et vahendeid siin üldse ei ole. ma näen, et tahate mm, paika panna Äh, mitmeaastase finantsraamistiku põhijooned, kas te võiksite öelda, mida te selle all täpsemalt mõtlete ja teiseks, kuidas te karva, kavatsete arvesse võtta siinkohal parlamendi seisukohta? aitäh, kolleeg Presso. Mercedes saab sõna üheks minutiks. aitäh, lugupeetud peaminister Äh, palju edu teile eesistumise ajaks ja äh, tänan, et tutvustasite neid nelja prioriteetset valdkonda. mina tahaksin äh, lähemalt rääkida territoriaalsest ühtekuuluvusest. ma arvan, et ühtki piirkonda ei tohiks iseenese hooleks jätta ja ma arvan, et nii nagu me oleme ka siin äsja öelnud, tuleks ka niisugustele mahajäänud äh, maa äh, perifeersetele mägipiirkondadele ette näha äh, tegevuskava. meil on tegevuskava linnapiirkondade jaoks, aga ka nendega tuleks tegeleda, nii et ma sooviksin, et seda parlamenti seisukohta ka arvestaksite ja algataksite mõttevahetuse sel teemal ma arvan, et oleks väga oluline teie eesistumist silmas pidades, kuivõrd Rumeenial on äh, ähm, kõiki äh, niisugusi äh, perifeerseid ja maapiirkondi ja teiseks üle kahekümne miljoni noore hääletavad esimest korda Euroopa Parlamendi valimistel. mida te kavatsete teha, et neid rohkem sellesse protsessi kaasata? aitäh! nüüd saab sõna kolleeg Niga. aitäh, lugupeetud peaminister, lugupeetud valitsuse liikmed, kõigepealt tänan teid selgete prioriteetide esitamise ja tutvustamise eest. tahaksin ka ühte asja täpsustada kuna äh, siin äh, eelkõnel, mõned eelkõnelejad äh, rääkisid hoopiski millestki muust, pidades silmas oma huves, huvisid valimistega seoses, näiteks mõelgem siin härra Verhofstadtile, vahetevahel teeb ta siiski valimisreklaami, ehkki mitte alati. aga muus osas sooviksin teid julgustada Teil on äh, ka äh, sadu äh, ametnikke nii Brüsselis kui ka Rumeenias, kes eesistumisega tegelevad, et tagaleda, tagada Euroopas julgeolekut, et pakkuda Euroopale maailmas asjakohast kohta ja see on kindlasti väga oluline teie riigi huvides, aitäh. nüüd saab sõna Patricia Toia üheks minutiks, aitäh. tervitan siinkohal nõukogu eesistujat kes eh, esindab siin eh, mõnes mõttes ka meid. siin on mitmeid küsimusi, mida on juba eh, käsitletud, ka minu fraktsiooni kolleegid on mitmest asjast juba rääkinud. tahaksin kõigepealt mainida sotsiaalsammast Ehm, mis on siis üks ehm, eesistuja programmi alustest ja siin on ette nähtud ehm, väga olulisi tegevusi just praegusel kriitilisel ajajärgul Euroopa jaoks. Endastki mõista, sotsiaalküsimused on meie kodanike jaoks esmatähtsad ja Euroopa peab olema oma kodanike lähedal, peab äh, ähm, ka mõtlema äh, kõigile rühmadele, lastele ja nii edasi. teiseks äh, tahtsin mainida tööstust, Euroopa majandus peab kasvama ja endastki mõista peab siin ka eesistuja märgatavalt jõupingutusi tegema, aitäh. järgmisena saab üheks minutiks äh, sõna Nicola Danti, aitäh. Äh, tänan, äh, tere tulemast tagasi, minister, siia kotta. lahkusite siit üsna hiljuti ja tegemist on nüüd oluliste teemadega, ühisturuga sellest tahtsin mainida, see on Euroopa integratsiooni üks äh, väga edukaid valdkondi, kuid äh, on äh, ka mitmeid probleeme, mis on ärgitanud esile tõusma Euroopa vaenulikel meeleoludel. ja viimaks tahaksin ka mainida turujärelevalve äh, määrust äh, loodetavasti äh, suudate te järgmiste nädalate jooksul lõpetada läbirääkimised sel teemal. on tarvis, et meil oleks turvalised ja usaldusväärsed tooted turul, et tagada paremini tarbijate õigused ja et toimiks õiglane konkurents. aitäh Äh, härra Tanti, meil on nüüd kakskümmend viis sõnasoovijat vaba mikrofoni äh, voorus, mul ei ole võimalik neile kõigile sõna anda. Äh, esimesed, nüüd kümme saavad sõna ja võtame arvesse siis kõikide fraktsioonide esindatust. kõigepealt saab sõna kolleeg Pasku. aitäh lugupeetud peaminister, kõik eesistujad peavad äh, keskenduma kolmele asjale, jätkama eel äh, käia tööd, äh, viima ellu enda eesmärke ja kolmandaks ka tegelema Euroopa Liidu olukorraga, konkreetsemalt Rumeenial on need asjad ka nõnda ette nähtud, meil on rahvusvahelised teemad, kaubavahetuse liberaliseerimine, ma arvan, et Euroopa Liidu positsioone tuleks siin tugevdada ja peaks meeles pidama ka seda, et Euroopa Liit peab jääma tugevaks nii institutsioonina kui ka kui ka liikmesriikide esindajana kõik see, mida seni on tehtud, sellele peaks Mm, lisanduma erinevad jõupingutused äh, paljudes valdkondades, äh, poliitilises, majanduslikus ja nii edasi. kõiki neid eesmärke ei ole võimalik äh, saavutada lihtsalt, kui peame silmas väikesi ähm, isolatsionistlikke poliitilisi huve, vaid siin tuleb kaasata kõiki tegijaid Euroopa tasandil. kolleeg Murasson. aitäh lugupeetud äh, peaminister, head kolleegid, esmalt ütleksin, et esimest korda äh, olete te nõukogu eesistuja. Äh, see on suur au ja see eesistumine on Rumeenia rahva kätes, Rumeenia äh, rahvas on valmis äh, seda eesistumist äh, juhtima, oleme näinud viimase kahe aasta arenguid Rumeenias, inimesed on tulnud tänavale, et kaitsta Euroopa väärtusi ja õigusriiki sõltumatut äh, kohtusüsteemi ja tihti on neil ka Euroopa lipud äh, käes. nüüd äh, me juhime Euroopa Liitu, see on suur au, aga ka suur vastutus ja see, seda peate teie kandma. Te peate keskenduma Euroopa küsimustele ja peab tagama seda, et Euroopa vahendeid kasvata, kasutatakse õiglaselt, meil on Brexit ootamas, see sõltub äh, tänaõhtusest hääletusest ja meil on tarvis miljonitele Euroopa kodanikele pakkuda äh, tulevikuks garantiisid ja kolmandaks, Rumeenial on ka võimalus lahendada äh, idanaabrusega seotud probleeme või vähemalt Äh, tuua need äh, prioriteedid äh, Euroopa päevakorda, te peate kaitsma Euroopa väärtust ja seda te peate ja seda ootame teilt ja seda ootavad teilt ka rumeenlased. pidage palun kõne ajast kinni, ütleb esimees, nüüd saab sõna kolleeg Marias, üks minut. aitäh. mina räägiksin rände temaatikast, see on kui déjà vu. nõukogu eh, ei eh, võta vastu otsuseid, liikmesriigid ei soovi midagi muuta, Dublin kolmega midagi ette ei võeta. ja jällegi eh, Kreeka ja Itaalia peavad illegaalseid migrante kinni hoidma. paadid upuvad, migrandid tulevad äh, ka äh, äh, teisi rändeteid mööda. ka asüülisüsteemi tuleb reformida, me peame Dublin kolme tühistama asüülitaotlust ei tohiks äh, anda sisse äh, esimeses äh, sisenemise riigis. aitäh, proua Grapini. lugupeetud president, peaminister, volinik, daamid ja härrad, sooviksin tänada teid kõiki, kes äh, Äh, usaldavad äh, Rumeenia valitsust, mina tunnen seda valitsust ja olen kindel, et nad tulevad eesistumisega hästi toime, aga sellest ei tahtnud ma siin rääkida. Ähm, me oleme hästi äh, valmistunud aga teiseks tahaksin öelda ka, et on väga kaheld-, kahetsusväärne, et kolleegid levitavad siin väärinfot. samas kui ähm, meie ähm, ähm, püüame äh, nendega võidelda, me ei tohiks rünnata siin eesistujat, me peaksime rääkima sellest, äh, mis meid ees ootab eesistuja tegevuskavast ja mida me peaksime tegema ja kuidas, missugused on prioriteedid, meil ei ole mõtet siin tõstatada küsimusi, millest me midagi ei tea, sooviksin palju edu eesistujale ja siin oli meil just äsja üks teema, mina olin selle raportöör ja me võime alustada institutsioonide vahelisi läbirääkimisi peakselt palju edu eesistujale. Angole Kunevam, lugupeetud peaminister, mul on väga hea meel teid siin näha, te olite öö, äh, Euroopa Parlamendi saadik, te olite siia Pirinskiga Bulgaariast ja veel ühe Rumeenia äh, kolleegiga mm, konverentsile, mille ma olin äh, korraldanud äh, parema koostööni jõudmiseks Balkani riikidega. ja me näeme nüüd kuhu äh, on äh, jõutud, aga töösuhted ja sotsiaalkindlustusõiguse äh, teemad on need, mille osas teid kritiseeritakse, te olete siin töötanud neli aastat, olete kursis sotsiaal- Äh, sambaga, äh, hakkate tegelema äh, asüülisüsteemi reformimisega. Need peaks olema teie prioriteedid. soovin, et kõik läheks edukalt, aitäh. järgmisena saab sõna. Honorable Prime Minister, we wish you the best. soovime teile palju edu eesistumise perioodiks. meie jaoks on äärmiselt oluline ühtekuuluvus ja mitte ainult majanduslike erinevuste mõttes, millele te viitasite, vaid ka õigustele ligipääsu mõttes Euroopa kodanikuna, nii et äh, sotsiaalne äh, ja digitaalne ühtekuuluvus on äärmiselt olulised järgmise kuue kuu jooksul, sest me arvame, et nendes valdkondades on teil palju kogemusi äh, ja te olete üks vaesemaid Euroopa äh, Liidu liikmesriike, te püüate äh, selle olukorraga toime tulla, mainisite ka roomade olukorda ja tänan ka härra Marineskut. Äh, ja ma mõistan teda, ma arvan, et on oluline nende küsimustega tegeleda ja ma arvan, et teie eesistuja, eesistujana peaksite tõesti saatma äh, välja lootuse sõnumi nendele saja kahekümnele miljonile äh, vaesele Euroopa äh, Liidus ja suur tänu, palju edu teile eesistumiseks. järgmisena saab sõna kolleeg Joana, üks minut. aitäh, lugupeetud peaminister, lugupeetud valitsuse liikmed, head kolleegid nüüd kui Rumeenia on olnud Euroopa Liidu liikmesriik, on jõudnud temani ka eesistumise kord. härra Minescu sündis sada kuuskümmend aastat tagasi ja meil on ka muid olulisi tähtpäevi. vaatame, mis toimub Rumeenias, mis toimub siin Euroopa Parlamendis ja nagu te ütlesite, ka äh, pakub Rumeenia välja oma äh, visiooni eesistumise perioodiks ja selle kõige tõttu me peame siiski tundma, et oleme äh, osa sellest suurest Euroopa perest, seega sooviksin peaministrile ja Rumeenia valitsusliikmetele palju edu ja ütleksin kolleegidele, et äh, nad peaksid usaldama Rumeeniat. Rumeenia on kindlasti oma ülesannete kõrgusel äh, ja äh, viib need teemad ja edasi. põllumajanduskomisjoni liikmena rõhutaksin, et on oluline, et põllumajandus jääks endiselt prioriteediks ja sellega seoses on mul küsimus, mida arvab Rumeenia eesistuja sellest ja missugused on Rumeenia ettepanekud selles vallas. aitäh, nüüd saab sõna kolleeg Preda. aitäh, väga lühidalt teen mina möödunud kuul kritiseerite Euroopa Komisjonist teie valitsust mitmel puhul ja öeldi, et komisjon oli äh, Ehm, pealiskaudne ja kasutas väärinfot ja äh, oli ka juttu sellest, et välisjõud on ähm, parlamendi arvamusega äh, manipuleerinud, et kuidas siis äh, sellesse suhtuda, meil on vastastikust usaldust tarvis, te, te ju ise viitasite ka sellele. Ehm, mitmed kolleegid on sellest juba siin ka rääkinud, kui rääkida Rumeenia äh, kui räägite Rumeenia eh, eesistumise prioriteetidest, siis eh, just samal ajal eh, pidi katkestama üks telekanal oma ülekande teatud mm, sisu edastamise tõttu, nii et kõik see, sellele viitas ka härra Pullmann nii et ma arvan, et äh, see kõik peaks teile muret valmistama. kui te ei taha äh, nüüd mõistuse häält äh, kuulda äh, võtta, eelistate propagandat tõele, siis tekib siiski küsimus, kuidas te äh, nõukogu eesistumisega toime tulete. mikrofon äh, võeti kõnelejalt ära. härra Pullmann, kõnelejad räägivad ilma mikrofonita saalis Kiitos puhemies. Romanian puheenjohtajakaudella... Aitäh, juhataja. Rumeenia on eesistuja esimest korda. menetluses on palju olulisi teemasid, ma loodan, et nendega liigutakse edasi järgnevate kuude jooksul. konkreetsetest küsimustest räägin, rikkumisest teatajate kaitsest, see on väga oluline, rikkumisest teatajad, kas erasektoris või avalikus sektoris, peavad eh, olema kindlad, et eh, et neid ei hakata taga kiusama. kui nad ei ole selles kindlad, et neid kaitstakse, siis nad ei teata ka kuritegudest, mis siis jäävad aastateks avastamata. nõukogu on seadnud küsimuse alla direktiivi õigusliku aluse. ent parlamendi ja komisjoni õigustalitused ei ole siin leidnud mingeid probleeme see ei tohi tekitada olukorda, et asi takerdub nõukonnas, ma loodan, et see nii ei lähe, ma loodan, et Rumeenia oma eesistumise ajal teeb kõik, mis võimalik, selleks, et läbirääkimisi edendada, selleks, et rikkumisest teatajatel puhul osas tagatakse Euroopa Liidus miinimumtingimused. aitäh! nüüd järgmine kõneleja, kes meil nimekirjas on? Claudia, palun. aitäh, head kolleegid. Rumeenia eesistumine on meie riigi jaoks suur hetk. Rumeenia näitab, et ta on haldussuutlik ja et ta suudab kanda seda olulist rolli Euroopa tuleviku suunamisel. oluline on mõista, et Rumeenial on siin strateegiline roll, Rumeenia on väga oluline lüli ahes, ahelas, tasakaalustav mõju. Eh, ida ja lääne sidustamisel. Rumeenia on tõesti Euroopa-meelne riik ning see on väga oluline. ajajärgul, kui meil on vaja lahendada nii palju probleeme, peaksime olema solidaarsed ja ühtsed, et, et näitama seda Rumeenia rahvale. proua Keller, härra Verhofstadt, kahjuks te eksite, te olete saanud väärinformatsiooni, teiega manipuleeritakse. on väga kahju et te olete kritiseerinud Rumeeniat ja Rumeenia valitsust seetõttu. ma usun, et see on osa valimiskampaaniast. Rumeenia on õigusriik ning me, meil on tagatud inimeste põhiõigused ja vabadused. kui Rumeenia president, kes on Euroopa Liidu toetaja, Euroopa Liidu institutsioonide toetaja, jättis tähelepanuta põhiseaduse sätted, kui me tahame, et et meil oleks õiglus kõigi riikide ja inimeste suhtes, kus meil ei ole eh, piiri Rumeenias ja Bulgaarias, et meil on tõeline Schengeni ala, siis tuleks alustada sellest ja see tagada, aitäh, head kolleegid! nüüd komisjoni nimel asepresident Ansip. aitäh, austatud juhataja, austatud peaminister austatud Euroopa Parlamendi liikmed! tahaksin tänada teid kõiki selle väga elava arutelu eest. nagu me teame, Rumeenia eesistumise ajal leiab aset Brexit. tulevad valimised Euroopa Parlamenti ja jätkuvad läbirääkimised järgmise mitmeaastase finantsraamistiku üle. samal ajal tuleb meil lõpetada läbirääkimised umbes kahesaja neljakümne kahe õigusloomealase ettepaneku osas. me kavatseme üheskoos saavutada väga palju. austatud president Klaus Johannis eelmisel nädalal Bukarestis nii ütles. meie komisjoni kolledži külaskäigu ajal Bukaresti jäi mulle selge mulje, et Rumeenia ministrid võtavad neid sõnu väga tõsiselt. ning ma ootan viljakat koostööd Euroopa Parlamendi, Euroopa Komisjoni ja Rumeenia valitsuse vahel teie eesistumise ajal. soovin, soovin edu Rumeenia eesistumisele kõigis aspektides. peaminister Danzila. aitäh. tõepoolest, president. kuulasin väga tähelepanelikult parlamendiliikmete, minu endiste kolleegide sõnavõtte lootsin kuulda ettepanekuid eh, lahendusteks positiivset lähenemist. et Euroopa kodanikud, kes meid täna vaatavad, näeksid, et pakutakse lahendusi nende muredele. et otsitakse lahendusi nende probleemidele, eri sotsiaalsetele kategooriatele, erinevustele regioonide vahel ja nagu ma ütlesin, kui ma enne sõna võtsin, ei tulnud me siia selleks, et äh, arveid klaarida. ma tulin Euroopa Parlamenti riigi peaministrina, kes on praegu eesistuja. ma tulin Rumeenia peaministrina, et me üheskoos saaksime hakata otsima lahendusi, mis muudavad Euroopa tugevamaks mis aitavad meil ehitada Euroopa Liidu selliseks, et ta on lähemal oma kodanikele kõigis liikmesriikides. tahaksin teid tänada, komisjoni asepresident, teie lahkete sõnade ja usalduse eest, mida te väljendasite Rumeenia eesistumise suhtes Euroopa Liidu ministrite nõukogus. meil on vaja teie toetust ja ma olen kindel, et koostöös Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga õnnestub meil tagada stabiilsus ja jõuda kokkulepeteni probleemide osas ja õigusloome algatuste osas, mis on menetluses. üritan vastata nüüd küsimustele, härra Stolojan, meie ministritel on kogemused. me varieesistumise raames tegime vastavat tööd ning tegime tööd, äh, koostööd ka parlamendi komisjonide esimeestega ja volinikega. selleks, et valmistuda eri valdkondade teemasid edasi viima. ning meil on lisaks ka nõukogu peasekretäriaat kasutada, nende tugi, nii et palun ärge hakake rääkima nendest eelarv-, neid eelarvamuslikke jutte, et, et meie ministrid ei ole pädevad ja nad ei suuda äh, tagada lahendusi probleemidele, millega nad peavad tegelema hakkama. Te olete ise rumeenlane ning ma lootsin, et te suudate leida endas jõudu usaldada Rumeenia ministrit ja meie riigi võimekust, ministreid. Te rääkisite vajadusest, et peaminister kohtuks madalmaade ja Prantsuse peaministritega. mina olen valmis seda tegema ma olen valmis minema madalmaade parlamenti ning valmis suhtlema Rumeenia presidendiga, et ta käsitleks seda küsimust Rumeen-, üle, Euroopa Liidu Ülemkogus, sest tema meid seal esindab. mis puudutab Eurotsooni ja sellega ühinemise kava, siis see lepiti kokku detsembris kaks tuhat kaheksateist juba ja see kava läks lukku, see on praegu trükis ja meil tuleb lihtsalt rakendada neid samme, mis on kavas kirjas. ja ma hea meelega olen valmis arutama seda kava teiega. nüüd, äh, sotsiaaldemokraatide juht, tänan teid toetuse eest, mida te väljendasite ning äh, kinnitan teile omalt poolt, et meie toetame õigusriiklust. samas toetame me ka inimõigusi ja nende inimeste õigusi, kes on kannatanud tulenevalt justiitssüsteemis tehtud valedest otsustest. härra Verhofstadt, väga kahju, et te olete juba saalist lahkunud. aga tahan teile siiski kinnitada, et me, meil on selge ülevaade eesistuja menetluses olevatest teemadest ning just seetõttu olengi ma palunud, et me liigu-, üritaksime liikuda konsensuse poole, kaasotsustamise poole. see on meie tegevussuund, samas lootsin ma, et et fraktsiooni juhina pakute te omalt poolt meie kavale hinnangut Euroopa tegevussuundadest lähtuvalt ja ei keskendu niivõrd meie riigi siseprobleemidele. usun, et on oluline toetuda oma öeldus, öeldavas faktidele ning äh, seoses härra Verhofstadtiga ta kritiseerib Rumeenia valitsust, kuid tahaksin paluda tal lasta rumeenlastel endil otsustele jõuda meie valitsuse usaldusväärsuses ja mitte suruda Rumeenia rahvale peale oma veendumusi. head kolleegid loomulikult on oluline teha soovitusi teistele riikidele, ent te peate laskma igal riigil ja selle riigi rahval ise kujundada oma mõtlemise, oma tuleviku, oma tegevuskava. proua Keller, te ütlesite, et tuhanded rumeenlased on tulnud välja meeleavaldustele ja nõudnud head haldust. ent tundub, et teile on antud valet informatsiooni seoses äh, hea haldusega toon mõned arvud, näiteks heast haldusest Rumeenias. meil on majanduskasv, mis ületab nelja protsendi künnise. meil on riigivõlg, mis on kaks koma kuus protsenti. meil on tööpuudust vähem kui kaks protsenti ja meil on välisinvesteeringuid üle kümne protsendi. see näitab teile tegelikult head haldust ning informatsioon mille on saanud mitmed kolleegid Euroopa Parlamendis, jätab vale mulje asjadest. ma võin teile arvud esitada, kui te soovite, võin rääkida teile kõigest, mis Rumeenias valitsus on teinud selleks, et parandada rahva elatusjärge ja haldust Rumeenias, riigihaldust Rumeenias me võiksime võrrelda meie tulemusi teiste riikide omadega ning kui me seda teeksime, siis te näeksite, et Rumeenial on valitsus, mis teab, mis ta teeb ning mis annab endale aru, mis probleemide ees tema rahvas seisab. härra Paksas tõstatas küsimuse selle kohta, miks taasühinemis küsimused Euroopa Liidu jaoks on trumbanud üle lõhestamisküsimused, me teame, mis selle küsimuse vastus on, me peame keskenduma sellele, mis meid ühendab, mitte sellele, mis võib meid lõhestada. sest ainult koostööd tehes ja ühtekuuluvalt käitudes suudame me võtta meetmeid, mis viivad Euroopa Liitu edasi. tänan Maria Joaod väga ilusate sõnade eest. vastab tõele, et Sibiu tippkohtumine annab meile võimaluse üheskoos visandada Euroopa tuleviku poole, Euroopat tuleviku poole viivad sammud. Euroopa tulevikust rääkimist, rääkimine tähendab koostöö tegemist, sõltumatult sellest, missugused on meie poliitilised veendumused. ka institutsioonid peavad koostööd tegema selleks, et jõuda lahendusteni, mis viivad meid lähemale Euroopa kodanikele võimaldavad meil tagada neile tuleviku, mis on parim võimalikest. härra Höökmark, riik peab võitlema korruptsiooniga. olen korduvalt öelnud, et meil ei ole ühtegi õigusakti praegu menetluses Rumeenias selle teemaga seoses, milleks on amnestia Te teate, et me soovime kaitsta oma kodanikke, me ei taha kaitsta mingit konkreetset isikut, me tahame kaitsta inimesi, kelle õigusi on riivatud. ja kui me räägime õigusriigist, kui me räägime õiglusest, siis peaksime tegema koostööd üheskoos korruptsiooni vastu ning Rumeenia valitsus kavatseb seda teha. ent me peame võrdselt üritama tagada ka nende kodanike huvide austamise, keda on puudutanud negatiivselt äh, justiitssüsteemi otsused ja salajased kokkulepped äh, teabeteenistuste ja justiitssüsteemi vahel. sest praegu tuleb välja, tulevad välja inimesed, kes ütlevad, et võitlus korruptsiooniga on oluline, aga needsamad inimesed, kes praegu seda juttu räägivad, soovivad äh, varjata tõde selle kohta, mis toimus Rumeenias ja põhjus, peitub selles, et nad on ise osa olnud sellest süsteemist, mis viis õiguspõhimõtete rikkumiseni. härra Marinescu, teie seisukohavõtt Rumeenia valitsuse vastu on põhjendamatu. Te ütlesite, et on toime pandud ründeid, et PSD ALDE valitsus ründab õigussüsteemi, see ei vasta tõele, ükski rumeenlane ei usu seda, kui te ütlete, et äh, Rumeenia valitsus on teinud otsuseid, mis on vastuolus õigussüsteemi huvidega, sest äh, kõik neid, kõiki neid seadusi on hääletanud Rumeenia parlament ja Rumeenia parlament väljendab läbi oma hääletuste Rumeenia rahva tahet. Te rääkisite Euroopa fondidest, tõenäoliselt äh, soovisite viidata varasemale tehnokraatlikule valitsusele. meie mandaadi ajal juba kaksteist kuud oleme kaotatud tasa teinud, meil on kakskümmend kuus protsenti Euroopa Liidu fondide kasutusse võtmise määr ning siin me ei arvesta veel põllumajandust, sest seal on meie vastav näitaja kakskümmend seitse probleemi, kakskümmend seitse protsenti, mis vastab Euroopa Liidu keskmisele. ma usun, et meie valitsus teeb seda, mida rahvale vaja on ja on selge, et me võtame meetmeid vajalike eesmärkide saavutamiseks. vastupidiselt sellele, mida siin väidetud on. proua Bresso, territoriaalne erinevuste vähendamine on väga oluline. regioone ei tohi hüljata sõltumata sellest, kas nad on perifeersed, mägi, mägipiirkonnad või mingit muud sorti piirkonnad. me oleme avatud ettepanekutele parandamaks nende piirkondade olukorda Te ütlesite, et kakskümmend miljonit noort hääletavad valimistel esimest korda, Euroopa Parlamendi valimistel, ja te küsisite, mida me saaks teha selleks, et et veenda neid noori valimistele tulema. kõigepealt peame me leidma lahenduse eh, näitamaks neile, et meil on need meetmed, mida nad vajavad, me peame näitama neile noortele, et meie konfliktid ei ole mitte fraktsioonide vahelised konfliktid, eri poliitiliste rühmituste vahelised konfliktid. me peame keskenduma lahendustele, mis lisavad väärtust, loovad lisaväärtust ja millega meie kodanikud saaksid suhestuda institutsioonide valimistel hääletades. ning ma usun, et see on võimalik mul on usk Euroopa Parlamenti, Euroopa Komisjoni ja ka nõukokku. ma usun, et üheskoos suudame me järgneva kuue kuu vältel pakkuda lahendused, mida vaja on, mis vastavad nende kahekümne miljoni noore ootustele. ja samuti vastavad üle viiesaja miljoni Euroopa kodaniku ootustele. proua Jaroka Te märkisite, et on vaesemaid liikmesriike ja me peame midagi nende olukorra parandamiseks tegema. nüüd oleme juba üle aasta üritanud seda teha, elatusjärge tõsta. me oleme näinud, et kärpemeetmed ei ole meile lahendus ega teistele liikmesriikidele lahendus. me oleme tõstnud palku, pensione ja parandanud palga olukorda õpetajatele ja arstidele, oleme suurendanud toetusi puudust kannatavatele inimestele, oleme investeeringuid, investeeringuid teinud maapiirkondades, kõike seda selleks, et tuua inimesed välja vaesusest ja seda on vaja teha lisaks Euroopa tasandil tehtavale. ning viimane märkus, mis mul on seoses süüdistustega, mis mulle siin on esitatud. ma mõtlesin tükk aega, kas hakata neile vastama või mitte, aga ma usun, et meie kodanikud saavad aru, kuna on tegemist vaenuliku ja kuna avatud suhtumisega. härra Preda, Rumeenia valitsus ja Rumeenia peaminister ei kritiseeri Euroopa Parlamenti ja Euroopa Komisjoni